Dear friends, ladies and gentlemen, let us start. kallid sõbrad, lugupeetud daamid ja härrad, hakkame pihta oma koosolekuga. jah. Richard, vabandust. hakkame siis koosolekuga kohe pihta, päevakorrapunkt number üks meil on plaanis kahepäevane koosolek ja kui kellelgi pole mingisuguseid kommentaare ega märkusi, siis loeme päevakorra kinnitatuks. ma saan aru, et keegi ei soovi kommenteerida päevakorda, minul juhatajana teile praegu teadaandeid ei ole või siiski üks. mina mäletan väga hästi ja teiegi peaksite mäletama kahekümne esimese veebruari kuulamist ITRES gaasidirektiivi muudatuste teemal ja koos koordinaatoritega just valmistasime ette, et on tulemas selline kuulamine. pidage meeles, kuu aja pärast, täpselt kuu aja pärast. koosoleku protokollide kinnitamine, kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda novembri koosolekud kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, nende protokollid, kui keegi ei esita koosoleku, tänase koosoleku jooksul vastuväiteid, loetakse kinnitatuks. ja nüüd siis päevakorrapunkt number neli avalik kuulamine Euroopa kaitsetööstuspoliitika teemal. nagu te teate, tegemist on uue teemaga, uue mõttega ja tuletaksin siin kolleegidele, Euroopa Parlamendi liikmetele meelde seda komisjoni välisasjade komisjoni, alakomisjoni, sede komisjoni liikmetele meelde, nemad alustasid sellega, seda arutelu. ja loomulikult äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika kuulub äh, välisasjade komisjoni pädevusse. kuid äh, kogu selle poliitika tööstuslik külg kuulub loomulikult enesestmõistetavalt meie pädevusse täielikult meie valmistame ette kõikide tööstuslike algatuste vallas tehtava töö, mis on väga oluline meie jaoks. suur tänu, et te olete täna kõik siin meiega. meil on kohal meie peamine raportöör, suur tänu, et te täna kohale tulite, pärast on meil võimalik ka mõtteid vahetada sel teemal. kuid nüüd tutvustaksin meile ka tänaseid kõnelejaid täiesti uus teema meie päevakorras. nii et peaksime rääkima asjatundjate, ekspertidega. kaks komisjoni teevad tööd loomulikult lähtuvalt komisjoni esialgsest ettepanekust, mis käsitleb Euroopa kaitsetööstuspoliitika programmi esimene kaitsefondi õigusloomeline ettepanek ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta esitab komisjon omapoolse õigusloomelise ettepaneku, mis mestitatakse, mestitakse vastavate vahenditega lähtume artiklist viiskümmend neli, eelarve teeme koostööd eelarvekomisjoni ning sede komisjoniga. see on iseenesestmõistetav koostöö, et meil on vaja suunata rahalisi vahendeid ja ideeline külg jällegi kuulub sede pädevusse. tervitan siis siin äh, proua Krostetti, meie raportööri ja eelarvekomisjonist koostab äh, kolleeg Gonzales Pons oma arvamuse, kas kolleeg Gonzales Pons on kohal. ma ei näe teda praegu, aga härra Gonzales Pons liitub meiega tõenäoliselt hiljem. ja siis äh, kolleeg Pasku koostab arvamuse ähm, ahvetist, lähtuvalt artikli viiskümmend neli raames tehtavast koostööst. ka seda kolleegi ei ole veel kohale jõudnud. ka regioonide komisjon, komitee on esindatud härra Tulle näol. meil on kaks tundi ja kolmkümmend minutit mõttevahetuseks ja teie lahkel loal paluksin siis, et meie auväärt külalised, auväärt eksperdid piirduksid kümneminutiste sõnavõttudega, sellepärast et meile meeldib kõige rohkem, kui me saame mõtteid vahetada vabas vormis, hiljem on äh, pärast palju parem asju selgitada, siis on sellest meile rohkem äh, kasu ja mõttevahetus on elavam. kõigepealt saab sõna ja härra Jan Pie. härra Jan Pie kes on Õhuruumi ja Kaitsetööstuse Assotsiatsiooni, Euroopa Assotsiatsiooni peasekretär. ja loomulikult äh, oma, meie jaoks on väga tähtis meie kaitsetööstus ning äh, õhuruumitööstus, me tahaksime ka sedasamast teisest, teiselt poolt seda tööstust toetada. niisiis, äh, tööstuse esindajad, palun suur tänu, lugupeetud esimees, austatud ITRE komisjoni liikmed, suur tänu selle kutse eest. mina hindan kõrgelt võimalust esindada siin meie sektorit ning rääkida siis kaitsetööstuspoliitika arengukavast ja me teame, et detsembrikuus esitleti üldine lähenemisviis nõukogust ning parlament on ette valmistamas oma raportit, mina ei hakkaks erinevaid dokumente siin üksikasjalikult lahkama, aga püüan siis juhtida tähelepanu mõningatele asjaoludele, mis meie arvates on eriti olulised. vabandan, mul on natukene kurk haige, nii et võib-olla olen sunnitud köhatama, aga enne kui ma sisuliselt hakkaksin rääkima, siis ähm, Äh, mis, milles, millega tegeleb meie assotsiatsioon, äh, ma arvan, et te teate, äh, millega me üldisemalt tegeleme, esindame kolme tuhandet, üle kolme tuhande ettevõtte igast ilmakaarest üle kogu Euroopa. meil on kakskümmend neli äh, riiklikku äh, liitu kuueteistkümnest Euroopa Liidu liikmesriigist, liikmesorganisatsioonidena, samuti ka Norra ning Türgi äh, liidud kuuluvad meie perre. lisaks sellele on meil veel viisteist hargmaist ettevõtet, ja mis puudutab riiklikke liite, siis loomulikult ähm, Need esindavad te tervet hulka väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. kümme äh, esindajat on ka meie äh, nõukogus esindatud äh, ja esindavad väiksemaid riike. Rootsi, praegusel hetkel Poola, Holland, Austria ja me esindame siis üldisemalt tööstust kõikidel tasanditel, suuri ettevõtteid, keskmise suurusega ettevõtteid, väikeseid ettevõtteid, meil on ka väga suur geograafiline ulatus. meie tööstus toetab nii äh, Kaitsefondi kui erinevaid äh, muid algatusi, töötame äh, teadusuuringute programme ning kaitsetööstuse arenguprogramme meie tööstus on konkurentsivõimeline, see on oluline, meil on maailmatasemel tooted ning ähm, need on tehnoloogia liidrid ähm, ja konkureerivad kõikide Euroopa toodetega. aga seda kõike ainult täna vara, tänu varasematele investeeringutele, meil ei ole mingisugust ähm, neid ettevalmistusi, äh, mis tagaksid meile konkurentsivõime tulevikus. Euroopas investeeritakse, kuid äh, meil ei ole äh, tõhusat äh, nii-öelda siseturgu. me peame järgmise tehnoloogia põlvkonnaga kõvasti tööd tegema olulistes valdkondades ning oleme juba näinud oma võimekuse puudujääke Euroopa relvajõududes. mida siis sellises olukorras äh, teha, meil on vaja uusi programme, ilma uute programmideta ei ole meil konkurentsivõimet pikemas perspektiivis pole võimalik jääda liidripositsioonile tehnoloogia valdkonnas ning ei ole võimalik ka oskusi ning pädevusi ning oskusteevet säilitada tulevikus. kui oskused kaduma lähevad, on väga raske neid hakata uuesti üles ehitama. nii et sellest perspektiivist vaadates samuti ka Euroopa strateegiline autonoomia läheb sellise arengu käigus paraku kaduma uued programmid on väga olulised mitte ainult liikmesriikide jaoks, vaid ka Euroopa jaoks üldisemalt ning meie tööstussektori jaoks samuti. aga paljud väljakutsetest on liiga kallid ja liiga äh, suuri nõudeid esitavad ühele riigile ja seetõttu on meil vaja keerulisemaid ja see puudutab eriti keerulisi kaitsesüsteeme. ükski liikmesriik ei saa üksinda endale lubada selliseid programme, seetõttu tuleb teha koostööd. see ei ole aga mitte ainult rahaline vajadus, vaid väga palju on võita ka koostalitusvõime suurendamisest ning talituskulude all, madalal hoidmisest. kaitsekoostöö aga samas ei ole kerge koostöö, sellest hoolimata peame oma tegevust parandama tulevikus, kui tahame olla nende väljakutsete kõrgusel, millega Euroopa täna silmitsi seisab. EDF, EDIP ja teised valdkonnad koos võivad loodetavasti palju saavutada, Euroopa äh, kaitseuuringute äh, rahastused aitavad olla katalüsaatoriks äh, piiriülesele koostööle, soodustavad koostööd tehnoloogia tipptasemel ning sel moel aitavad saavutada suurema strateegilise autonoomia investeeringud arengusse on väga olulised, sellepärast et need aitaksid nõndanimetatud surmaorust üle saada, äh, ehk siis äh, teadustajate tasandilt äh, praktikani viia meid, paljud projektid on varem jäänud toppama just sellepärast, et ühelt poolt kas on puudu olnud rahastamisvahenditest või on vaja, puudu olnud nõuete ühtlustamisest seetõttu toetame, toetame siis kaitsetööstuse arengukava, aga see arengukava peab olema ambitsioonikas, nii et äh, see tõesti aitaks midagi muuta. oleme siis äh, Euroopa Komisjoni ettepanekuga äh, rahul, et eelarve peaks olema viissada miljonit eurot kahe tuhande üheksateistkümnendaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ning edasi tuuakse, tuuakse üks miljard eurot aastas. kui me tahame tõesti midagi saavutada, siis see on äh, miinimum. kui see eelarve vastu võetakse, on äh, tegemist äh, ühe suurima ähm, investeeringuga teadusuuringutesse kaitsevaldkonnas, aga mitte ainult rahad ei ole olulised, olulisem on ka see, et me kasutaksime rahasid tõhusamalt ja sellest seisukohast on oluline, et me tagaksime järjepidevuse EDIDP ning teiste Euroopa Liidu programmide vahel või riiklike programmidega. meil on vaja terviklähenemisviisi äh, kaitsefondi mõlemas, mõlema äh, valdkonna vahel programmeerimistegevus tuleb teha koos. Euroopa Liidu investeeringuid äh, planeerimist tuleb liikmesriikide investeerimisplaanidega koordineerida nii et nad teineteist täiendaksid. kui meil on õiged mehhanismid paigas, siis koostöö tõesti astub suure sammu edasi. selleks, et midagi muuta, peame mõtlema mitte ainult raha, rahadele Ähm, vaid ka sellele, millele me rahasid kulutame, me peame arendama välja võimekust, mis tõesti aitab midagi muuta nii operatiivsel tasandil kui tehnoloogilisel tasandil. meie peame olema esirinnas ning äh, Euroopa Liidul on vaja protsessi, mille abil äh, määratleda liikmesriikide võimekusalaseid vajadusi ning sellest lähtuvalt tuleb siis määratleda ühiselt, milliste valdkondadega tuleks tegeleda ühiselt. lisaks sellele on oluline see, et Euroopa Liidu vahendid lähevad Euroopa Liidu tööstusele, see on oluline majanduslikel, poliitilisel ning julgeoleku äh, põhjusel, põhjustel ja Euroopa Liidus ettevõtte loomise puhul kehtib ettevõtte loomine Euroopa Liitu on loomulikult äh, üks oluline tingimus, aga me tahaksime Euroopa tehnoloogilist äh, võimekust suurendada ja me ei tahaks, äh, ja me tahaksime kanda hoolt selle eest, et kõik meie rahastatud tegevused jäävad Euroopa Liitu ning sellele tuleb lähe-, tähelepanu pöörata kogu õiges loomeprotsessis, võib-olla räägime sellest täpsemalt hiljem ka küsimuste ja vastuste voorus. siis kaasamine Euroopa Liidu rahastamisvahendid peavad loomulikult ka kasu tooma kõikidele varustusahela äh, lülidele, väikestele ettevõtetele, suurtele ettevõtetele, keskmise suurusega ettevõtetele, kõigil peaksid olema võrdsed tingimused ja võrdne juurdepääs rahastamisvahenditele. aga programm peab siiski jääma tõhusaks ja ähm, me peame saavut-, jääma liidriteks tööstuse valdkonnas ning kandma hoolt selle eest samuti. tööstussektor teab kõige paremini, et tooted võivad olla ainult konkurentsivõimelised, kui kogu ahel on konkurentsivõimeline ja niiviisi me soovime edaspidi ka konkurentsivõimet säilitada. Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm peab edendama tööstuskoostööd ning kandma hoolt selle eest, et varustuse ahelas lähtutakse tööstuse ning tehnoloogia arengust, mitte ei lähtuta riiklikust kuuluvusest rahastamiseeskirjad, jah, kaitsevaldkond ei ole kommertsturg, ainsateks klientideks kaitsetoodete puhul on valitsused ja nemad otsustavad ka eksportida üle. seetõttu ettevõte ei saa omaenda rahasid mängu tuua, ilma et klient oleks andnud õiguslikult siduvad kohustused selle kohta, et toodet ostetakse. kui tahetakse riske võtta, siis toode võib selle tulemusena hävida. see on kaitsesektori omapära ja ka Euroopa rahastamis- ja arenguprogrammide puhul tuleb seda arvesse võtma, võtta, see, siin ei muutu mitte midagi. mis puudutab Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi EDITP-d, see tähendab seda, et meil on siis Euroopa rahastamisvahendid äh, sobivate ko-, sobiva hinnaga, kulud tuleb katta liikmesriikide poolt ja me tervitame äh, äh, Euroopa Komisjoni äh, programmi, et liikmesriigid vastutavad ise oma ekspordiotsuste üle ja et intellektuaalomandi õigust mängu ei tuu, tooda. intellektuaalomandi õigus peaks jääma tööstusele isegi siis, kui pärast projekti lõppu ähm, muutuvad suhted. ekspordiotsused samuti peavad jääma ainult äh, osalevatele liikmesriikidele ja nende pädevusse. Äh, jätan mõned äh, järeldustest kõrvale, et siis pärast arutelu käigus sellest rääkida, aga Euroopa äh, tööstus kokkuvõttelikult öeldes on konkurentsivõimeline varasemate investeeringute tõttu, Euroopa Liit on teine, suuruselt teine turg kogu maailmas, aga lähtutakse riikidest ning me ei ole suutnud äh, kõik kogu potentsiaali kasutada selleks, et jääda maailma tasandil liidriks. praegu äh, turg ei ole piisavalt funktsionaalne ning äh, ei ole meil võimalik ka tulevikus jääda konkurentsivõimeliseks, kui me midagi ette ei võta ja seetõttu toetame me arenguprogrammi ja ja praegune EDIDP programm on poliitiliselt, kontseptuaalselt äh, väga oluline samm. suur tänu teie sõnavõtu eest, teie ettepanekute eest, teie kommentaaride eest. ja nüüd siis meie tänane teine esineja, härra Jakub Landovski, Tšehhi Vabariigi asekaitseminister kaitse osas meie kuulamisest on meil kõigepealt siis, nagu me kuulsime, tööstuse esindajad kohal ning ka liikmesriigi esindaja kohal. nii et me siis püüame äh, kajastada ühelt poolt nii tööstuse kui teiselt poolt liikmesriigi seisukohta. aga meie tänase kuulamise teises voorus räägime me äh, kaitsetööstuse arenguprogrammist, mida tutvustab äh, Euroopa Komisjon ning Euroopa Kaitse arenguprogrammist, mis on õigusloomeline ettepanek, mis käib käsikäes mitmeaastase finantsraamistikuga, järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga. nii et ähm, teises voorus räägime me siis Euroopa teadusinstitutsioonide esindajatega, teadlastega, Äh, uurijatega, nii et teises valdkonnas räägime rohkem äh, siis sellest arengu ning teadusuuringute ning uuendustegevuse küljest. aga nüüd siis jah, tööstuse seisukohad ning liikmesriigi vaatenurk. palun äh, liikmesriigi esindajana ähm, palun, Tšehhi Vabariigist on meil kaitseministri kohal. Ladies and gentlemen, it's a great honor. suur aitäh, daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, mul on tõesti au rääkida äh, teie ees ja minu kõne on pühendatud Euroopa kaitsevaldkonda tööstusliku arenduse poliitika teemale Tšehhi Vabariigi vaatenurgast, mis on üks väiksemaid liikmesriike. ma saabusin Brüsselisse varahommikul ja minu esmamulje on, et ootused seoses selle õigusaktiga on peaaegu käegakatsutavad ja mitte ainult see raha, mida me kulutame, vaid meid hinnatakse ka meie kaitsealgatuse rikkaliku ajaloo raames, ajalugu, mis ulatub tagasi viiekümnendatesse aastatesse. aga viiekümnendatest alates on palju muutunud. me peame arvestama sellega, et ohud praegu on väga erinevad sellest, mis olid viiekümnendatel ja meie suutlikkus äh, toime tulla nende ohtudega ka sellega seotud tegevus on tunduvalt keerulisem. väga oluline on ka mõista, miks me liigume just seda teed, mida me praegu liigume. põhjus on selles, et meil on üleüldine Euroopa strateegia ja me peame seda edendama kogu maailmas. selleks, et olla edukad, peame leidma ka võimaluse seostada see praeguse olemasoleva kaitseraamistikuga Euroopas mis koosneb enamasti NATO-st ja kui ma räägin NATO Euroopa Liidu suhetest, siis peamiselt pean silmas kahte asja. Ähm, vastastikune täiendavus ja usaldusväärsus. vastastikust täiendavust ähm, on võimalik saavutada siis, kui on selged rollid organisatsioonides ja usaldusväärsus siis, kui raha, äh, mis eraldatakse, on tõesti seotud meie võimekusega seda raha kulutada sihtotstarbeliselt. ma arvan, et esimene vajalik samm on toime tulla mõnede nende probleemidega, mis meie ees seisavad seoses Euroopa algatusega ja teiseks, me oleme formuleerinud täiesti uued strateegilised eesmärgid nii teadusuuringute arendustegevusega kui ka muu sellisega. eesmärk on tagada, et meil on parim võimalik tehnoloogia, vaatamata sellele, et kapital on fragmenteeritud ja äh, kaitsevaldkond on segmenteeritud. mis puudutab äh, konsolideerimist, äh, siis see aitab kaasa majanduslikule tõhususele, aga alustuseks peab olema selge ettekujutus sellest, mida relvajõud oma suutlikkuse parandamiseks tõesti vajavad PESCO algatus on lähtepunktiks, me peame kulutama oma ressursse tõhusamalt, see tähendab, et nendele tehnoloogiatele, mis oleksid koostalitlusvõimelised ja vastastikku paremini haakuvad kui varasemalt. ja peame tunnistama, et me oleme endiselt päris kaugel selle aluspõhimõtte täitmisest, et luua selge visioon konsolideeritud Euroopa tööstusbaasiks. selleks on tarvis konsolideeritud või ühtset klienti ja ka ühtset kasutajat. me peame väga põhjalikult kaaluma, kas me tahame arendada oma tööstust lihtsalt seepärast, et neid tugevamaks muuta või selleks, et luua ka nende jaoks laiaulatuslikum kaitseturg. see on kõige olulisem otsus, mis on nurgakiviks ja millel sõltub kõik ülejäänu. juba praegu asjad liiguvad edasi ja me kõik mõistame, et peame astuma ühe sammu korraga selleks, et üles ehitada tugev ja usaldusväärne struktuur. oluline on kõikide liikmesriikide toetus selles protsessis ja seetõttu on tarvis ka meetmeid, et toetada VKE-de ja keskmise kapitalisatsiooniga äriühingute osalust Euroopa Liidu tasandil. Tšehhi Vabariik kindlalt toetab nii PESCO-t kui ka EDAP-d Äh, EDF-i ja EDITB algatusega oleme ühinenud mitmete PESCO projektidega. meie äh, riiklik kaitsetööstuse baas kasvab samuti nii mahult kui ka ettevõtjate arvult, kes äh, sellest kasumit teenivad. see on ekspordile suunatud segment ja üheksakümmend protsenti tulust tuleb äritegevusest välismaal. rahvusvaheline koostöö on seetõttu väga oluline meie jaoks ja me peame parandama juurdepääsu olemasolevatele tarneahelatele ja parandama ka oma võimalusi uute loomiseks. rahvusvaheline koostöö on samuti võtmetähtsusega, et tagada maksimaalne tarnekindlus relvajõududes rohkem koostööd tööstuses toob kaasa ka vastastikuse sõltuvuse meie tööstus on üle üheksakümne protsendi erakätes ja seega me mõistame väga hästi, et äh, on tarvis tasakaalustatud lähenemist, mis kajastaks nii relvajõudude vajadusi kui ka oleks ettevõtlusele suunatud. me soovime, et Euroopa Liit looks seadusandliku raamistiku, mis oleks suunatud mõlema eesmärgi täitmisele. meie kaitsetööstus on põhiliselt traditsiooniliselt olnud VKE põhine ja VKE definitsioon on, et see on ettevõte, kus on kuni kakssada viiskümmend töötajat. aga me oleme olnud eksporditurgudel väga edukad ja meie ettevõtted on kasvanud suuremaks, aga sellele vaatamata need ettevõtted ei suuda konkureerida selliste hiiglastega nagu Airbus, BAE või KMV. ja seega on tervitatav uus keskmise kapitalisatsiooniga äriühingute mid-cap'ide kategooria mida toetatakse samuti EDITP ja VKE-de raames. meil on tarvis selget ja arukat strateegiat, et kaasata tööstust eh, just sellisel moel, mida relvajõud vajavad. Eh, me oleme Tšehhi Vabariigis eh, paika pannud hangete ja kaitsetööstuse toetuse poliitika, kus on paika pandud aluspõhimõtted ja meie arvates saab seda ka Euroopa tasandil rakendada Äh, me usume, et äh, kaitsetööstust ei saa käsitleda samamoodi nagu teisi. Äh, me peame vaatama, et me ei kahjustaks tema äritegevust ja peame tagama ka, et primaarkasutajate huvid oleksid selgelt defineeritud. ja ma usun, et hetkel me liigume õiget teed mööda et neid eesmärke saavutada. Tšehhi äh, tööstuse koostööalgatused EDITB raames, äh, neid on juba sõjaväe poolt hinnatud ja me äh, oleme algatamas dialoogi partnerriikidega nagu Slovakkia, Itaalia, Saksamaa, Hispaania või Austria ja arutame ka, kuidas paika panna kõige õiglasemad ja läbipaistvamad tingimused on ütlematagi selge, et äh, oleks väga huvitav kuulda Euroopa Parlamendi seisukohti ja teie käest vahetult ja sellega ma oma sõnavõttu praegu lõpetan ja olen valmis vastama küsimustele, mida te soovite esitada, aitäh! Thank you for your speech and your remark. aitäh selle sõnavõtu ja kommentaaride eest, kui võib, siis alustaksin omalt poolt aruteluga. meie põhiraportöör proua Krustet Prantsusmaast, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, ilmselt oluline. meiegi parlamendis töötame selle kallal. ning mina leian, et rõhutada tuleb siin just nimelt tipptaset ja ka kaitsetööstuse ähm, tagades äh, õige tasakaal ning koostöö teiste Euroopa partneritega. rääkisime siin jah, väikestest äh, ja keskmise suurusega tehnoloogia ei läheks kaduma, et ei oleks äh, tehnoloogia oskusteabe leket. see on minu jaoks väga tähtis küsimus ja, ja tahaksin, on väga erinevad ähm, oleme rääkinud Euroopa ettevõtetest, Euroopa ettevõtte definitsioon on veel selline äh,. Madame Ra-. suur tänu, proua raportöör. eelarvekomisjonist vist kedagi ei ole, sest meie arvamus põhinevalt äh, kodukorra reegel viiskümmend neli, aga meil on sede esindaja ja kallid kolleegid, kui soovite seda poolt sõna võtta praegu, see on võimalus, ei hiljem soovite sõna, siis fraktsioonide esindajad äh, härra Pohe sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, kaitseettevõtete omalusstruktuuri on võimalik kirjeldada, kas võib öelda, et enamikul kaitseettevõtetel Euroopast on Euroopa omanikud ja riigid ei kuluta piisavalt omaenda vägedele ja seetõttu ma kardan, et liikmed hakkavad vaatama seda programmi kui asendust sellele, et ise kulutada raha oma kaitsejõududele. nii et suur tänu, kolleeg. järgmiseks härra Pudikohver Roheliste nimel. Thank you, chair uh.... ma kuulaks klienti õllepaaris, kes on uh, kogu õhtu joonud baari kulul ja küsib uh, muudkui märjuke konkurentsi eeskirju. kaks tuhat üheksa oleme me vastu võtnud uh, hankedirektiivi, mida ei ole rakendatud kommertsloodi-, edukat ja seda just taheti ka riigihanke direktiiviga saavutada. riigihanke tase, aga me tästa-, säästaksime kakskümmend viis kuni sada miljardit eurot valdkonnas rohkem tegema, aga maha, raha aknast välja loopimine ei ole lahendus ja praegu me oma raha eest saame kohutavalt vähe lisaväärtust miks meil ei võiks olla konkurentsivõime liitumiste ja tsentraliseerimise kaudu. me võiksime niivõrd palju tööstusmeetmeid siin rakendada, selle asemel, et teile lihtsalt rohkem raha pumbata. ja lõpetuseks eh, siin kojas me oleme võtnud äh, vastu seisukohad teatud relvakategoori-, kategooriate osas, äh, ebainimlikud relvad, massihävitusrelvad äh, ja nii edasi. ja ükskõik, mis raha me kaitsele kulutame, see peab olema seotud selge seisukohaga, et see ei hakka õõnestama neid praegu eksisteerivaid norme. me ei soovi, et raha kulutatakse relvadele enne, kui meil on vastavad juriidilised raamistikud äh, paigas, kas te saate sellise lähenemisega nõu-? nurgakivi otsused. kas me jätkame segmenteeritud turu ja segmenteeritud klientidega või me liigume integreeritud turu suunas? mina loomulikult äh, ja küsimus on, mis meid aitab sellele lahendusele jõudmisel, kuidas me saaksime seda aspekti tugevdada. Te võiksite meid aidata, et äh, panna paika need meetmed, mis meid rohkem selles suunas viivad ja siis me saaksime minna kaugemale kui lihtsalt kulutada. Äh, suur tänu, esimees, räägin äh, tšehhi keeles ja teen seda selleks, et äh, aseminister ei peaks kuulama siin ainult inglise või prantsuse keelt. ma olen arvanud, et olema ühised standardid. mina olen klaasitööstuse taustaga ja sada aastat tagasi oli klaasitööstuses äh, juba selline olukord, et meil olid äh, ühised standardid Tšehhimaal, Saksamaal ja siis need levisid ka teistes riikides, teine punkt, siis äh, Tšehhi Vabariigis on meil äh, suur äh, mootorite arenduskeskus. seal on tegu Ameerika päritolu mootoritega ja kuidas me saame siin kaitsta praktikatest lähtuvalt, kui on mingi tehnoloogiline areng, mootor, lennuk ja kui seal on väike komponent, mis on Ameerika päritolu, siis ei ole võimalik seda toodet eksportida välisturgudele. ja kolmandaks keskenduma materjalile ja selliseid uuringuid tuleb koordineerida me räägime siin äh, soomustatud äh, sõidukitest. tootmine koosneb äh, alusuuringutest, tehnilisest disainist ehk riistvarast ja lõpuks lisandub sellele tarkvara. Need on kolm valdkonda, kuhu meil tuleb investeerida, koordi-, tuleb investeerida kõikidesse nendesse valdkondadesse paralleelselt. Tšehhi Vabariigis me oleme selles vallas äh, suhtelist edu saavutanud, aga lennunduses ei ole asjad nii lihtsad. me näiteks äh, toodame kergeid õhusõidukeid, aga tarkvara me peame impordima sisse Euroopa Liidust väljastpoolt ja just sellele suunale me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ja mu kolleeg siin juba ütles, et äh, need äh, rahad, mis meil kasutada on, oli USA-ga, kus me ei saanud eksportida seda, mida me soovisime eksportida. seda ei tohiks meil tulevikus äh, niimoodi olla. härra Pasku, palun. Ahveti arvamuse raportöör, palun, teil on sõna. ja tere tulemast ITRE komisjoni. tänan meil on väliskomisjonis äh, hääletus äh, homme, panin kokku nimekirja ja äh, siis avastasin, et te soovite minuga arvamuse koostaja arvamust kuulda. Te ilmselt teate, et meil oli kolmsada kuuskümmend viis muudatusettepanekut, meil on kolmteist kompromissmuudatusettepanekut, mis katavad ära suurema osa esitatud muudatustest meie eesmärk on toetada seda algatust, mitte seda ära kaotada. meil on vaja tasakaalu kahe lähenemise vahel, ühelt poolt, et algatust tuleks toetada, aga teisalt äh, tuleb vältida ka seda, et meil on siin äh, lõpuks tegemist sellise jõulupuu moodi asjaga, kuhu muudkui äh, uusi asju külge riputatakse. kaks sellist lähenemist äh, tuleb tasakaalu viia. olid muudatusettepanekud, millega sooviti äh, sisse tuua muudatusi, reegleid nendes valdkondades, mis ei ole selle ähm, dokumendi kohaldamise alas, siin oli äh, juttu näiteks relvaekspordist ja muust. ma arvan, et äh, need ettepanekud teha, tuleks teha siis äh, teiste õigusaktidega seoses. on mitmeid probleeme aga veel, millele me üritame alles lahendust leida. loodetavasti meil homme saavad need head lahendused olema meil on olnud arutelud äh, variraportööridega, me teame, milline on nende arvamus, oleme nendega läbi rääkinud ja jääme ära ootama homset hääletust sedes. suur tänu! suur tänu, kolleeg Kaier, samuti väliskomisjonist, palun! kaitsetööstusesse investeeringud kasvavad nii et äh, teised piirkonnad äh, investeerivad äh, kaitsetööstusesse järjest enam ja seda ka uurimis- ja arendustegevuses ja kuidas see kõik Euroopaga seotud on? kui sa jääd elblasi ainult varustuse müüjana, riigid ikkagi tahavad esi-, ehitada üles oma võimekust äh, et olla tegija omas piirkonnas, kolmandad riigid tahavad arendada oma kaitsepoliitikat, kaitsetööstust, uurimis- ja arendustegevust. Nad ütlevad, et eurooplased on teretulnud äh, partneritega, nii et tekib see tehnoloogia ülekandmise küsimus. ja siin äh, tekib äh, küsimus, et kuidas käituda, kui need riigid, kuhu me praegu ekspordime, võivad olla meie tulevased konkurendid. meil tuleb äh, seega järjest enam äh, investeerida uurimis- ja arendustegevusse, et olla nii-öelda väärtusahela tipus. me praegu selliseid äh, investeeringuid ei tähelda Euroopas kui äh, vaadata, kui palju Euroopas praegu rahastatakse teadustegevust, äh, siis me jääme maha paljudest teistest piirkondadest maailmas. mis puudutab turu killustatust, siis äh, ma olen täiesti nõus sellega, et turg ei toimi hästi ja riigihanke direktiiviga üritati turgu paremini toimima saada, tööstus arvab, et see direktiiv oli hea, aga selle rakendamine ei ole olnud nii tõhus, kui see oleks pidanud olema. me endiselt äh, panustame tõhusamale rakendamisele, suuremale konkurentsile, sellest saaksime me kasu, aga muutused peavad tulema liikmesriikide poolt, tööstus ei vastuta äh, selle eest, et meil on rohkem helikopterimudeleid, kui meil on kliente. kliendid määravad alla, ära selle, mida tööstus töödab, nii et muutused peavad tulema klientide poolt ehk liikmesriikide poolt ja just äh, seal on äh, oluline rääkida äh, Euroopa kaitsesektori tööstuslikust arenguprogrammist ja mida tähendab äh, konkurentsivõimeline? see tähendab äh, seda, et me suudame Euroopa kaitsesektorile pakkuda seda, mida nad vajavad, aga see kõik sõltub äh, mineviku investeeringutest, midagi uut siin ei ole. kui me tahame tulevikus olla konkurentsivõimelised, siis meil on vaja uusi programme, et arendada äh, järgmise põlvkonna tooteid. me mitte ainult ei pea säilitama seda taset, mis meil praegu on, vaid me peame vältima ka tagasilangust, sest et muidu me ei suuda säilitada oma sektoris ka eksperte. nii et äh, meil on äh, vaja rahasüsti selleks, et säilitada konkurentsivõime, me ei soovi laiendada tööstust. oleks hea, kui me ei sõltuks ekspordist ja kui me suudaks pakkuda kaitsesektorile seda, mida nad vajavad meil on vaja stiimuleid konkurentsi tõstmiseks, tõhususe tõstmiseks äh, turul, et me saaksime rohkem lisaväärtust äh, iga kulutatud euro eest. ja kui nüüd tulla tagasi küsimuste juurde, et äh, mis saab siin abikõlblikkusest, kasusaajad peavad asuma Euroopa Liidus, äh, töötu tuleb Euroopa Liidus, kolmandad riigid ei äh, tohi kontrollida tehnoloogia arendamist. Äh. ühesõnaga, kui on mingi üksus, mis kuulub kolmandale riigile, siis tuleb kaitsta info ja ekspertteabe levikut ja liikmesriigid peavad pakkuma sellise kinnituse, selline mehhanism tuleb paika panna. ja kust me saaksime vajalikud vahendid? ma arvan, et meie tööstuses ei pea otsustama, milliselt eh, eelarverealt raha võetakse, me tahame toonitada, et eh, kui me soovime korporatiivprojekte stimuleerida, siis äh, meil on vaja piisavat raha hulka, et saavutada mingisugune muutus. ja seetõttu me olemegi teinud koostööd Euroopa Komisjoniga, et panna paika, milline peaks olema tase ja üks miljard äh, eurot äh, on piisav, et algatada seda protsessi. aga see kõik peaks täiendama seda, mida liikmesriigid juba praegu äh, investeerivad ehk liikmesriikide investeeringud ei tohiks selle rahasüsti tõttu langeda. ja mis puudutab nüüd äh, seda, et meil on kommertslähenemisega äh, turg, siis äh, tegelikult olukord on äh, teistsugune. valitsused ostavad tooteid ja nemad ütlevad, kas on lubatud eksportida. ja kui see ekspordiluba on olemas, siis see muidugi ei tähenda, et äh, me oleksime teretulnud üle kogu maailma oma tooteid äh, müüma. kui nüüd vaadata kuhu riigiti eksporditakse, siis joonistub äh, välja selge muster, mis sõltub äh, riikidevahelistest välispoliitilistest äh, suhetest, nii et kaitsetööstuses turutingimused ei prevaleeri. nii et me jõuame tagasi põhimõttelise küsimuse juurde, kas te soovite Euroopa kaitsesektorit, mis oleks hästi varustatud, kas te soovite, et me suudaksime ise ennast varustada või et me ostaksime selle varustuse sisse Ameerikast, Venemaalt või mujalt? suur tänu! jah, tuleks juurde lisada ka tööhõive, meie kontikat, nii palju minu poolt, suur tänu! suur tänu! endiselt istute siin koos meiega võib-olla hiljem saate veel kord sõna. Läheme nüüd äh, teise arutelu vooru juurde. Mauro, kes äh, tegeleb äh, rahu ja turvalisusega seotud info alase teadusuuringuga, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu teile kutse eest, et ma saaksin jagada teie mõtteid seoses selle programmiga. teen seda ausalt, sõltumatult äh, ja koondades oma mõtteid kolme tähelepaneku ümber esimene tähelepanek on asjaolu, et minu arvates EDIDP äh, on üks parimaid asju Euroopa kaitsevaldkonnas äh, väga pika aja jooksul. teine tähelepanek äh, on asjaolu, et juriidilisest seisukohast vastab see programm Euroopa aluslepingutele. ja kolmas tähelepanek, see tee, millele olete asunud, on pikk ning kujuneb keeruliseks ning tuleb varuda palju kannatust ning vastupidavust alustagem siis esimese tähelepanekuga e. EDIDP on üks parimaid asju Euroopa kaitsepoliitikas väga äh, pika aja jooksul, seda kahel põhjusel. esimene põhjus on asjaolu, et tegemist on programmiga, mis on Euroopa ametivõimude kätes, Euroopa Komisjoni ja teie parlamendi kätes, kes suudavad äh, jõustada Euroopa üldhuvisid äh, mis on äh, märkimisväärselt äh, teistsugune asi kui äh, liikmesriikide väiksem ühisnimetaja, sellepärast et need ametivõimud siin langetavad enamusotsuseid. ja siis tähelepanek, teine tähelepanek, alalise struktureeritud koostöö loomine kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal näitas, et A pluss B kaudu, et Euroopa liikmesriigid ei võta endiselt kaitsepoliitikat Euroopa tasandil tõsiselt. Nad lihtsalt teevad näo, et nad seda teevad selle algatuse peamine põhjus oli, et väljaspool arvatakse, et eurooplased on ühised ning jätta eurooplastele muljet, et Euroopa Liidus kantakse hoolt kollektiivselt kaitsepoliitika eest, aga tegelikkus näitab hoopis midagi muud. ja ma kardan sedasama kaitseküsimuste iga-aastase kaaskõlastatud läbivaatamise puhul seda ühel lihtsal põhjusel, nimelt me ei saa iga-aastaselt äh, vaadata, kas eesmärgid on saavutatud või mitte, kui eesmärke ei olegi määratletud üldse Äh, see tähendab seda, et kõikide Euroopa kaitsevaldkonna äh, esindajate äh, pilgud ja tulevikulootused on teie õlul. ja veel üks põhjus, mis näitab, et Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm on hea uudis, on see, et siin lähtutakse turu ähm, turul mitte äh, pakkumise poolelt, nagu kahe tuhande üheksanda aasta kaitseturudirektiivi puhul, vaid hoopis nõudluse poolelt. ühesõnaga, antakse vahendeid, pannakse nii-öelda raha lauale, mitte ainult ei kehtestata eeskirju, mis tähendab seda, et see muudab potentsiaalselt kõike, potentsiaalselt, rõhutaksin seda. nii, minu teine tähelepanek, äh, mis puudutab äh, vastavust aluslepingutele ma ei tahaks hakata siin teile jutlustama tüütult äh, kohtuvaldkonna pärusmaa üle, siis äh, koostasin oma juriidilise arvamuse, mille saatsin teie esimehele, teie raportöörile ja mis on minu koduleheküljel ka olemas, see on avalikult juurdepäästav, päästav ning ähm, ja minu äh, ametivennad saavad selle üle vaadata, juhiksin teie tähelepanu aga siiski asjaolule, et demokraatlikus süsteemis peab igaüks kandma oma vastutust ja poliitilised otsustajad ei saa peita ennast juriidiliste arvamuste selja taha. Nad peavad kasutama ära oma õigust, kas tegutseda või mitte tegutseda. loomulikult nad peavad juri-, juristidega konsulteerima, nad peavad arvesse lähtuma äh, ekspertide, ka minusuguste ekspertide arvamustest, aga nemad peavad siiski tegutsema, tegutsema ilma kartmata sellepärast et ainus, kes tegelikult õiguse üle otsustab õigusriigis, on kohtunik. ja kui keegi kahtleb selles, kas programmid vastavad aluslepingutele või mitte, siis ähm, tuleb pöörduda Euroopa Kohtu poole või kohtu poole mina ei kahtle aga selles, kas äh, programmid vastavad, esitasin teile oma arvamuse ja olen valmis vastama sellekohaste küsimustele samuti, kui vaja. minu kolmas tähelepanek. nimelt, et äh, tuleb varuda kõvasti kannatust, sellepärast et luuakse sellise maja äh, alustalad, mis ise valmib alles viieteistkümne aasta pärast. viisteist aastat kulub tavaliselt äh, selleks, et äh, kaitseuuringutest kujuneks tõesti kaitsevõimekus või mis tähendab seda, et praegused, praegune sõjaline varustus, mis on praegu meie relvajõudude kätes, Äh, nägi ilmavalgust kõigepealt viisteist aastat tagasi või eostati viisteist aastat tagasi. ja äh, praegused äh, uuringud kannavad vilja ka alles viieteist aasta pärast. seetõttu on väga oluline, et alustalad, mis hakatakse, mida hakatakse looma, on tugevad ning võimaldavad paindlikkust. seda silmas pidades tuleb vältida kolme ohtu. esimene oht oleks mitte arvestada kaitseuuringute soovitud lõpptulemiga ehk siis äh, kaitse planeerimisega. tegelikult äh, üks selle teadusuuringute valdkonna omapärasid on see, et see on sihipärane. kaitsevaldkonnas me lihtsalt ei tee, ei tegele teadusuuringutega uuringute enda pärast, me tahame luua tehnoloogiat, mida on meil vaja selleks, et meie ohtudele vastu astuda. seetõttu Euroopa ametivõimud peavad käima strateegilise tee algusest lõpuni, selleks et olla tõhus. jah Äh, üldses strateegias ja üks asi on äh, ambitsioonid ja üldine äh, strateegia ja teine asi on Euroopa kaitseagentuuri võimekuse arendamine, aga sealt vahel on puudu valgest raamatust. ja kui Äh, poliitilised eesmärgid ei, poliitilisi eesmärke ei panda ümber sõjalisteks eesmärkideks, ei ole mitte mingisugust võimalust neid eesmärke saavutada, nagu ütles Seneca, kui äh, inimene ei tea, mis sadamas seda sõuab, pole ükski tuul õige. jah, see on poliitiliselt raske tee, ma tean, aga see tee on ületatav. ja selle kohta on äh, tõendeidki Helsingi eesmärkidega juba kaks korda ja liikmesriigid, kes Äh, töötavad NATO-s, teevad seda samuti äh, korrapäraselt NATO kaitseplaneerimise menetluse käigus NDPP raames. kui aga te ei lähtu planeerimisest, äh, teadus- ja arendustegevusesse, korraldate te lihtsalt missivõistluse, nagu Pesco seda on, ja äh, siis lihtsalt äh, poliitikud äh, teevad nägu, et nad midagi tegutsevad ning äh, tööstusele ei oletata abikätt ja äh, tuleb luua siis äh, side Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi ning liikmesriikide võimete või võimete arengukavade vahel. ning veel üks oht on see, et ei võeta arvesse ka Ähm, teadusuuring, kaitseteadusuuringute äh, külje vajadusi relvaprogrammi kujulisi, sellepärast et äh, EDIDP on nagu tee äh, arenguvaldkond, mitte teadusuuringute valdkond. Ähm, ja ma siin on tagatistest juttu olnud, et liikmesriigid peavad tõesti olema valmis ostma kaitsevaldkonna tooteid ja seda, sellest tagatisest oli varem Euroopa julgeolekuuuringute programmis puudu. kolmas oht, tuleb äh, saavutada õige tasakaal äh, kõikide liikmesriikide tööstuse ning äh, konkurentsivõime vahel, mis võib tekitada ohu, et suunatakse vahendid kõige edukamatele saavutajatele. sellepärast, et see oht on väga suur, kõik liikmesriigid tahavad trofeed koju tuua Äh, nii need asjad alati on, Ameerika Ühendriikides öeldakse ju mm, tuleb teha arukalt, nii arukalt kui vähegi võimalik, sellepärast et kui äh, tööstusvõimekust hakata kordama, äh, duplitseerima, siis on tulemus halvem kui halb. sellepärast et te mitte ei vähem äh, kaitsetööstus kui sellist, see on tõsi, aga igal pool on ajud, igal pool on teadusuuringud ning just seetõttu on Euroopa kaitsevaldkonna tööstuse arendamise programm äh, nii huvitav ja me tahaksime lisandväärtust tuua ja koondada äh, seda võimekust ja põhimõtteliselt, kui Euroopa Liit tegeleb kaitsevaldkonnaga, siis sellepärast, et selles valdkonnas on suured ohud ja kodanikud ootavad, et neid kaitstakse. ja Euroopa kaitse ei näe ilmavalgust, kui see jätta liikmesriikide kä-, kätte. see oleks nagu Titanicu äh, orkester, kus äh, orkestrandid mängivad, kuni laev põhja läheb. vaadakem asjadele silma. teadusuuringud kaitsevaldkonnas on ainult vari mineviku suurajast Äh, radari alguspäevad reaktiivlennuk pärinevad tuhande üheksasaja neljakümnendatest aastatest ja täna on teil võimalus kaitseuuringut päästa, haarake sellest võimalusest kinni, sellest sõltub meie autonoomia, sellest sõltub meie sõltumatus, sellest sõltub meie vabadus ja sellest sõltub tegelikult Euroopa projekti ellujäämine, sellepärast et kui Euroopa ei kaitse oma kodanikke, siis kodanikud küsivad, mis mõte sellel Euroopal üldse on, aitäh! suur tänu! selle sõnavõtu eest, teie kommentaaride eest. ja nüüd siis äh, teine tänane sõnavõtt, äh, härra Ben Hayes rahvusvahelisest instituudist. Sorry, how's this? So thank you uh.... jaanuaris äh, kaks tuhat kaheksateist oleme paneelis, kus kõik on mehed ja see sooline tasakaalustamatus äh, on sümptom ka probleemidest, mis valitsevad selles valdkonnas. Transnational Institute on sotsiaalõiguse uurimise instituut mälukaitseuuringute programmidega ja see on pakkunud mitmeid õppetunde, mida võib-olla tasub meelde tuletada ka praeguses poliitika kontekstis. mõned märkused ka selle poliitilise hetke kohta, mida küüniliselt äh, kaitsetööstus ja selle esindajad minu arust ära kasutavad. Euroopa Liit peab äh, reageerima Brexitile, Trumpile, NATO-le, aga ma olen täiesti veendunud, et Euroopa Liidu kaitsetööstuse äh, strateegia ei ole võimalus, et saavutada paremat Euroopa Liitu, paremat kaitsepoliitikat või paremat tulevikku Euroopa Liidu kodanike jaoks ja ma uuest vaatenurgast, aga ma olen märganud ka, kuidas on üha hämmastunud äh, piirjoon äh, julgeoleku ja sõjaväe vahel, äh, rahu valvamise vahel ja Euroopa Liidu roll Äh, parlamendile avaldas survet, et äh, see vähem kui aastaga vastu võtta, see on hämmastav. ja ma leian, et on ka kahetsusväärne, et ettevalmistav tegevus juba on käimas, seda ei oleks üldse tohtinud algat-. see tegelikult tähendab äh, seda, et relvad jõuavad mõnede kõige brutaalsemate režiimide kätte Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on äh, eksportinud kaheksakümne kahe miljardi väärtuses relvi. me kaalute neid poliitikaid ilma, et samaaegselt kaaluksite, kuidas tugevdada tõesti mitte toimivat äh, eetikakoodeksit relvaekspordi valdkonnas või seda, mis puudutab autonoomseid relvasüsteeme ja ka mõnede eeldusele autonoomiale aga enamik teist on kursis nende aruteludega. ilmselt olete jõudnud äh, järeldusele, et äh, kas võtta kaitset pooldav või sõjaväevastane hoiak. ja järelejäänud sõnavõtu aja jooksul tahaksin pak-, kaksteist aastat olin ka siin hoones, kui see programm hakkas kuju võtma. ettevalmistav äh, meede uuringuteks ilma parlamenti kaasamata ja tasanditel, et tagada demokraatlikku legitiimsust. ma olen osalenud äh, redaktsioonilistes töörühmades, äh, hinnanud projektiettepanekuid, koolitanud Euroopa Liidu ametnikke äh, kahekordse kasutusõigusaktide valdkonnas uuringute projektides ise. miks ma sellest räägin, ma tahan, et te mõistaksite, et minu kriitika on siiski väga suures osas konstruktiivne. kõik need põhjused, miks see parlamendist läbi on läinud, ulatuvad viieteist aasta taga, taha. millised olid argumendid siis? meile öeldi, et me peame subsideerima Euroopa Liidu kaitsetööstust, et vältida sõltuvust Euro-, USA-st ja Hiinast et me peame, et meie politseijõududel ja julgeolekujõududel ei ole piisavalt vahendeid oma töö tegemiseks, et need investeeringud pakuksid neile seda, mida tarvis. meile öeldi, et peame subsideerima sõjaväelise tehnoloogia üleviimist tsiviilsektorisse, et võidelda terrorismiohtude ja ebaseaduste reedele ja loomulikult lubati innovatsiooni ja kõike muud. kõik see kõlab vägagi tuttavlikult ka praegu. aga kas praegu saalis olijatest keegi oskab märkida mõnda äh, julgeolekuinnovatsiooni või konkreetne projekt või innovatsioon, mis on saavutatud kolme miljardi raha investeerimise tulemusel? ja võib-olla minu kolleegid siin paneelis oskavad sellele küsimusele vastata, aga see näitab väga hästi, et äh, me ei saa, kuuleme ühtesid samu argumente. ja ma hea meelega vastan ka edasistele küsimustele, aga kui ma hakkasin osalema kahe tuhande neljandast aastast eh, programmides, siis mind huvitasid kõige rohkem kodanikuvabadusega seotud tagajärjed. asjade pärast eh, tunnen ma praegu muret millegi muu pärast rohkemgi see, et see on kolossaalne raha raiskamine, kolm miljardit äh, Euroopa Liidu maksumaksja raha on juba raisatud. ja ma mõistan äh, Ühendkuningriigi selle piirkonna esindaja argumente, kes nüüd on saalist lahkunud, sellepärast et neid lihtsalt ei ole. nii et me pea-, peaksime kõik endale esitama küsimuse, miks äh, on toimunud see tohutkamine. kaitsetööstus ise põhimõtteliselt äh, saab paika panna päevakorra uuringuteks ja nad kasutavad seda raha suuresti asjadeks, mida nad niikuinii teevad ja teiseks on puudu täielikult demokraatlik kontroll ja vastutus. parlamenti ei ole kaasatud teadusuuringute prioriteetide määramisse ega hindamisse, kas projektid on tõesti andnud neid tulemusi, mida lubati, kas on olnud mingit innovatsiooni, kas see raha on kulutatud väärtuslikult, saadakse vaid umbmääraseid vahearuandeid, mis ei ütle peaaegu midagi selle kohta, kuidas raha on kulutatud või mida selle raha eest on saadud. Te ei pea toetuma minu sõnadele, vaadata näiteks ka Euroopa Liidu politseitehnoloogia võrgustikku. projektid on läbi kukkunud, sest äh, projektid ei olnud mitte vajadustest ajendatud, vaid lihtsalt selle sektori enda soovidest ajendatud kas me laseme nüüd sabal liputada koera või paneme härja vankri taha? ja isegi, kui te seda poliitikat põhimõtteliselt toetate ja ma saan aru, et paljud teist toetavad seda, ikkagi jäetakse liiga palju diskretsiooni sektorile ise päevakorra koostamiseks ja puudub igasugune demokraatlik järelevalve selle programmi üle. ja paratamatult tulemuseks on maksumaksja raha raiskamine, mida saaks kasutada mujal. kui te toetate kaitsekoostööd, siis paluksin, et te nõuaksite, et komisjon läheks tagasi algusesse ja tõesti koostaks korraliku äh, programmi korraliku analüüsi põhjal äh, tulenevalt vajadustest ja ma kohe lõpetan ja kokkuvõttes ütlen, et äh, lihtsalt äh, rahapanek äh, suurde potti e, ilma järele mõtlemata ei ole tulemuslik ja see ei anna, täida neid eesmärke, mida te soovite. Teie kõne oli nüüd kõige pikem, te saite ka esitada oma kriitika ka tõsise aruteluga mitte ainult oma komisjonis, aga arutelu jätkub ka pärast seda, siis kui me teeme muudatusettepanekuid ja nii edasi. ja samuti mis puudutab äh, soolise võrdõiguslikkuse probleemi, siis kõige talle, sest see on väga oluline sõna meie arutelust, palun, proua raportöör lugupeetud ähm, esimees, jään üsna tagasihoidlikuks antud juhul, sellepärast et äh, tegemist on üsna olulise raportiga ja ma arvan, et ähm, kõik meie komisjoni liikmed mängivad väga tähtsat rolli selles protsessis, täpselt sama tähtsat rolli nagu mina ise. suur tänu meie sõnavõtjatele, härra Heis ja härra Mauro esitan teile oma küsimuse, aga tahaksin kõigepealt äh, härra Heisi Äh, sõnavõttu kommenteeritumalt. seetõttu oleme me aktiveerinud ka vastava lepingu peatüki, kus Pesko, meil ei ole Trumpi vajagi. Putin alustas oma agressiooniga kaks tuhat neliteist ja tema, suur tänu, härra Kritšek, palun. olen Pšetšelov Já bych chtěl tady vyděšenému kolegovi z Německa. Ja esimees, ma tahaksin öelda oma saksa kolleegile, et äh, kui ta arvutab korralikult, äh, siis ta jõuab järeldusele. Euroopa Liit kulutab kaitsele rohkem kui Putin ja USA kaitse-eelarve moodustab üle poole kogu maailma kaitsetööstuse eelarvest, nii et ei peaks nii väga ärevil olema. härra Maurol on täiesti õigus, et Euroopa Liidul on õigus omada programmi selles valdkonnas, aga ka härra Haiesil on õigus, öeldes, et kui meil selline programm olemas on, siis peab see olema kontrollitav ja peab olema ka võimalus tulemusi hinnata, sõltumata sellest, kas on pilootprogramm või ei ole. Rapašku mais äh, dokumenti ja selles peab olema kirjas, millised eesmärgid äh, loodaval programmil saavad olema, kuidas neid äh, eesmärke seiratakse. härra Landovski ütles, et on äh, valdkonnad, kus Euroopa Liidu riikidel võib olla ühtne lähenemine. me räägime siin näiteks lennundusest või kosmoseprogrammidest. aga teisalt me peame aru saama, et äh, suuremad liikmesriigid, äh, neil on omad äh, uurimis- ja arendustegevused tulirelvade osas, samuti elektroonika valdkonnas, droonid ja muu selline ning äh, kui neid tegevusi koordineeritaks ja kui osasid komponente, mida praegu imporditakse, asendatakse Euroopas tehtutega, siis see programm tooks tulemusi ja lisaväärtust. olen nõus härra Haiesiga, et meie kodanike julgeoleku ja turvalisuse seisukohalt on äh, oluline ennetada terrorismi ja omada häid äh, rahvusvahelisi lepinguid. teen väga lühidalt, ütleksin, et äh, tegelikult mina toetan neid, kellel on kahju, et Brexit, et Ühendkuningriik otsustas lahkuda ja äh, ju näeb ette, et programmidele annaks kinnituse Euroopa Komisjon ja asjatundjad, nii et tegelikult jah, teie olete väga asjakohane ja härra Mauro ettepanekul olen ka nõus. meie, meie äh, poliitikud peame püstitama eesmärgid ja loomulikult äh, programmide äh, kaitsetööstus äh, ei peaks neid eesmärke püstitama. olen teiega päri paluda esinejatel saated on vaja sada protsenti rahastust avaliku sektori poolt, on vaja oma ikkagi teist sektorit, kus me rahastame avaliku sektori poolt sada protsenti ja tööstuse küsimus. kas äh, tööstuse äh, esindajad peaksid äh, olema. praeguseni ei ole me näinud ettepanek, näinud ettepanekut või sätet, äh, mis kaitseinvesteeringute kasvule, aga ma isiklikult küsiksin uudishimust, et kus täpsemalt aastakümneid oli olukord selline, et kui keegi oli väga kriitilised arutelud meil siin äh, komisjonis ja nüüd härra Aleksis, äh, peadirektorat. suur tänu ja kui äh, lubate, siis annan kõigepealt sõna härra Maurole. suur tänu, lugupeetud esimees, jah, katsun vastata kõikidele küsimustele ja kõigepealt äh, alustan äh, Ben Heisi küsimustest, äh, mis olid mulle suunatud. Teil on õigus rääkida julgeolekuuuringute programmi läbikukkumisest, tõesti vigu on tehtud ja kui ma koostasin teie parlamendi jaoks kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal raportit, mis puudutas kaitsevaldkonna tulevikku, siis käisin vaatamas, uuringud ei pakkunud liikmesriikidele mitte mingisugust huvi, sellepärast et neid ei olnud alguses kaasatud ja see tegelikult on vastuseks ka proua raportööri küsimusele tegelikult. ja põhjus, miks Euroopa Julgeolekuuuringute programm läbi kukkus, oli see, et need uuringud ei olnud sihipärased ja just nimelt sellele juhtisime ka tähelepanu oma äh, äh, kaitse ja kaitsetööstuse äh, rakendamine, me oleme täiesti erinevad, kui me tahame äh, kaitsetööstuses lihtsalt luua töökohti ja, ja tuua trofeesid koju, siis ei ole mõtet üldsegi neid uuringuid läbi viia. sellepärast, et te lihtsalt äh, suurendate suutlikkuse arendamise plaanist ja seal on teie roll mängida. Teie roll äh, seisneb selles, et teie Euroopa institutsioonide tasandil äh, Teie peaksite koostama valge raamatu, teie peaksite äh, poliitilised eesmärgid kujundama sõjalisteks eesmärkideks. millised on seda hiinlastega äh, sõda, ma ei tea, äh, Venemaa piiri kaitsmine või terrorismivastane võitlus, need on kõik erinevad asjad. ja ähm, Euroopa Parlamendi ning valitsuste roll on siin väga oluline äh, valitsuste ja tulid sõjalised punktid, need olid just nimelt parlamendiliikmete algatuses. liikmesriigid ei tahtnud sellist algatust, liikmesriigid ajasid sõrgu vastu. me ei tee seda selleks, et liikmesriikidele mettmokale määrida või vastu tulla. liikmesriikidele meeldis äh, brittide algatus, siis äh, see naeruväärne mõte, et ostame kaitsetooteid ja samamoodi nagu ostame, ma ei tea, seepi või luksautot. me ei osta mingisugust äh, allveelaeva, nii nagu ostetakse jaaguarentsile, nii nagu näiteks kiivreid või midagi muud, kiivrid või midagi muud või tankid ka võib-olla isegi. Äh, võib-olla mitte tankid siiski, aga, aga veoautod, aga tegelikult, tegelikult tegemist on äärmiselt äh, Äh, erilise sektoriga, mille vajadus on tingitud ainult äh, riikide vajadustest. me ei hakka lihtsalt äh, hävituslennukeid ekspo-, akt on poliitiline samm. kui ostate relvi riigilt, siis te põhimõtteliselt sõltute sellest riigist. mis viib mind järgmise küsimuseni. Euroopa Parlamendi ning komisjoni roll, küsimus, mille esitas proua raportöör, see on väga raske, sellepärast et on kaks konkurent- ja siis Euroopa Kaitsefond, äh, mis nüüd just hoo sisse saab. ja mis peaks olema nende kahe algatuse roll ja vahekord omavahel ja sellest tingituna, millise enamusega otsustavad institutsioonid äh, ja kui teie äh, siin otsustavaid samme ei astu, siis liikmesriigid seda ka ei tee igal juhul. aga nelikümmend PESCO projekti, seda ja vaadata seda, mida tal endal vaja on Euroopa üldhuvi eest, ei kanna keegi PESCO valdkonnas huvi ja ainukene asi, mis tunneb huvi, on Schengeni projekt ning Ähm, NATO. härra Kohlitšek. Äh, see oli määruse ettepaneku eesmärkide hulgas ja äh, mida kavatsete siis äh, muudatusettepanekutega veel tugevdada, see on väga teretulnud loomulikult, kui ma õigesti aru saan. see on väga hea, strateegiline autonoomsus, aga mis see strateegiline autonoomsus on? kõik peaksid aru saama, et strateegiline autonoomsus on täi- äh,, poliitilist elementi, otsustusvõimekust äh, ja otsuste elluviimise võimekus, siis äh, teiseks äh, operatiivne element, ähm, ülesanded, mille teie olete määratlenud ning kolmas element, siis, siis te ei ole enam autonoomne, siis te olete sõltuvussuhtes. kui, kuhu siis raha suunata? raha tuleb suunata sinna, kus selle mõju on kõige suge-, suurem. osalesin ühes äh, mitte veel avalikus, äh, ma tutvusin ja minu meelest äh, kõige rohkem saab saavutada nende programmide puhul, mis on väga kulukad kus siis äh, teadusuuringute ja arendustegevuse kulud on väga su-, suured. Mm, satelliittehnoloogia, äh. näiteks kadunud, mis on selle rahaga saavutatud, millesse me oleme see investeerinud, miks meil on nüüd vaja rohkem raha investeerida, ilma et me teame, kuhu täna domineerivad äh, kaitsetööstuse esindajad ja siis on arenguinstituudid või teaduse uurimisinstituudid, mis väga toetavad äh, soovi, soovitusi andvale nõukogule, kus domineerivad ka kaitsetööstuse esindajad ja siis see kõik ja nüüd äh, tehakse pidevalt äh, samu vigu ka antud programmi kujundades ja ta sõltub liiga palju NATO või USA sõjalistest ressurssidest või siis liiga palju sõltub Ühendkuningriigist ja Prantsusmaalt ja paremini aitab planeerida ja hallata, siis äh, tuleb see nii-öelda lünk defineerida ja siis leida lahendus. Äh, niimoodi tegutsedes ei saa kõige paremat tulemust maksumaksja raha eest ja nii palju minu poolt, suur tänu! tänan. Äh, suur tänu, lugupeetud esimees, aitäh ka raportöörile selle väga selge arvamuse eest, ta rääkis kõikidest olulistest äh, küsimustest, tegi seda äärmiselt põhjalikult minu meelest. ökodisaini direktiiv ähm, tõesti toimib, ähm, see on direktiiv äh, suunal ja raportööri tõstatatud küsimused, raportöör juhtis õigusega tähelepanu viitasid sellele, et meil peaksid olema siiski tarbijad tagatiste keskes ökodisaini protsessi, protsessis. ning ärgem unustaks, samuti olema ka turvasüsteemiks äh, ettevõtetele, sest et ettevõtted peavad investeerima suures ulatuses ka tulevikus selleks, et kanda hoolt selle eest, et äh, toode vastaks ökodisaini tingimustele et kanda hoolt selle eest, et äh, toode vastaks ökodisaini tingimustele. ökodisaini kriteeriumite laiendamisest, nii et, et hõlmaksid ressursitõhusust, ringmajandust ja nii edasi äh, seadus, see võib selles küsimuses olla suureks inspiratsiooniks ja küsimus on, kas teised riigid peaksid Saksamaast eeskuju võtma? nüüd Turmes, palun. suur tänu, ma arvan, et härra Kolitšekil on õigus. kui me ei keela ära erineva plastiku kasutamist ühes tootes, siis me ei saa taaskasutada. ja mul on kolm küsimust äh, komisjonile ja kõigepealt, äh, Michelle, suur tänu suurepärase raporti eest. Lawrence Berkeley USA-st ütles, et äh, Dieselgate autode osas midagi sarnast äh, juhtub äh, olmeelektroonikaga. näiteks külmkapp, kiibid ühendatus arvutiga. kas te olete nõus Berkeley'ga, et omavahel ühendatud äh, seadmed äh, pigem petavad äh, kui teised, mis ei ole ühendatud. ja teiseks, ökodisain on minu arvates ka Euroopa ekspordistrateegia ja mida teeb komisjon selleks, et teised regioonid maailmas meie standardid vastu võtaks kui nad ähm, seda teeksid, siis see oleks suureks äh, kasuks meie tööstusele. ja lõpetuseks, millal on äh, soov ökodisaini direktiiv põhjalikult üle vaadata Euroopa Komisjonis, kas ka käesoleval mandaadi ajal või pärast aastat äh, kaks tuhat üheksateist, kui on parlamendivalimised toiminud, toimunud juba või kaks tuhat kakskümmend, millal on äh, plaan see direktiiv üle vaadata? tänan